ja kõigepealt saab sõna volinik Ansip, aga oodake üks hetk, palun. volinik, ootame hetke aitäh ja me alustame nüüd volinik Ansipi sõnavõtuga. palun, härra volinik, teil on sõna. lugupeetud president, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud. täna tegi Euroopa Komisjon suure edusammu tõelise digitaalse ühtse turu loomise suunas Euroopas. me võtsime vastu kaks uut algatuste paketti esimene nendest edendab piiriülest online kauplemist, kõrvaldades need takistused, mis eksisteerisid, suurendab tarbijate usaldust ning teeb lõpu diskrimineerimisele ning teine algatuste pakt arvestab uue digitaalse reaalsusega, reageerime kaasaegse poliitilise lähenemisega online platvormidele ja ringhäälingu edastusreeglitele kõige pak-, mõlemad paketid peegeldavad neid kohustusi, mis komisjon on võtnud ähm, digitaalse ühtse turu strateegias, mida tutvustasin parlamendile Strasbourgis aasta tagasi mõlemad paketid ähm, aitavad kaasa äh, korralikult toimiva digitaalse ühise turu loomiseks kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides tahaksin alustada e-kaubanduse paketiga. me tahame avada e-kaubanduse turu sellisel moel, et see oleks tõesti üle-euroopaline, kus valitsevad õiglased tingimused tarbijate ja ettevõtete jaoks kogu Euroopa Liidu piires. üha rohkem kaupu ja teenuseid äh, äh, äh, müüakse interneti vahendusel aga piiriülene internetikaubandus kasvab väga aeglaselt ja selline olukord peaks muutuma. tarbijad, samuti ettevõtted väärivad paremat. Nad ei tohiks piirduda üksnes oma koduturuga, nad peaksid saama kasutada ära kõiki võimalusi, mida Euroopa ühtne turg digitaalsel ajastul pakub. meie meetmete pakett keskendub kolmele põhilisele valdkonnale. kõigepealt me hoiame ära põhjendamatu diskrimineerimise nii online kui offline keskkonnas. tõelisel ühtsel turul ei tohiks inimest diskrimineerida eh, tema kodakondsuse, elukoha või eh, tegu, tegutsemiskoha alusel. tähenda seda, et ettevõtted peaksid hakkama kaupu müüma kõikidel Euroopa Liidu turgudel aga kui tarbija tuleb online-kauplusesse, siis tuleks teda kohelda sama, samamoodi kui kohalikke, teda ei tohiks kohelda teistmoodi. siin aga ei, see ei tähenda automaatset tarnekohustust, kauplejad ei e, ole kohustatud e, kaupu tarnima piiriüleseid, vaid teostama müüki täpselt samamoodi, kui nagu müüki teostatakse kohalikele tarbijatele samuti tahame suurendada läbipaistvust äh, tarnekulude osas äh, ning muuta piiriülesed tarneteenused tõhusamaks. see aitab tarbijatel saada äh, paremad hinnad ning ka suurema valikuvõimaluse Äh, sel, äh, see võimaldab äh, e-kaupmeestel jõuda suurema hulga klientidele, see suurendab ka tarnega tegelejate käivet ning loomulikult ei ole meil mitte mingisugust kava kogu Euroopas ühtseid hindu peale suruda. kolmandaks, meie pakett suurendab tarbijate usaldust e-kaubanduse vastu selgitades, millised on ebaausad kauplemistavad ning tugevdab äh, tarbija õiguste jõustamist ka piiriüleselt. samuti tugevdab see meetmete pakett koostöös äh, liikmesriikide tarbijakaitseasutuste vahel. ühiselt äh, on kõigi nende meetmete eesmärgiks kõrvaldada peamised takistused e-kaubanduse teel. härra president, lugupeetud parlamendisaadikud, online platvormid on uus reaalsus, millele Euroopa peaks reageerima ning mida Euroopa peaks tervitama. lühemas perspektiiv, lühiajalise, lühiajaliselt on äh, need platvormid muutnud seda, kuidas me oma elu elame, kuidas me kaupu ostame, kuidas reisime, kuidas meelt lahutame. Nende platvormidega äh, tuleb tarbijatele ja ühiskonnale, tööstusele ja ettevõtetele kaasa palju hüvesid, samuti VKE-dele meie peamine eesmärk ning juhtiv põhimõte on luua õiged äh, tingimused, nii et, et platvormid saaksid areneda ja kasvada digitaalsel ühtsel turul. aga need platvormid äh, peaksid tegema seda õiglases ja avatud äh, keskkonnas, see tähendab, et kõigile on vaja võrdseid tingimusi õiglast konkurentsi. kõik, kes turul osalevad, olgu siis tegu traditsiooniliste või online teenusepakkujatega, peaksid järgima samu reegleid ja mingit diskrimineerimist ei tohi olla. meie hinnangud on näidanud, et platvormid on uuendusmeelsed ning neil on positiivne mõju meie majandusele ning nad suurendavad konkurentsivõimet. see näitab ka seda, et Euroopa suudab väga hästi toime tulla sellistes valdkondades nagu rakenduste majandus, tervishoid, rahandus, koostööl põhinev majandus selleks, et kõik platvormid saaksid õitseda, sealhulgas ka Euroopa omad, on meil vaja õiguslikku keskkonda, mis tagab neile kindlustunde. ning seetõttu meie ütleme oma teatises väga selgelt välja, et mitte mingisuguseid uusi horisontaalseid määrusi platvormide osas ei tule. me ei hakka muutma praegust e-kaubanduse raamistikku ja selles sätestatud vastutuskohustusi. loomulikult platvormid nagu ka kõik internetiteenuste osutajad peavad järgima Euroopa Liidu seadusi ja põhiõigusi. samuti peavad nad käituma vastutustundlikult sisu osas ning äh, nende tegevus peab olema läbipaistev. Need on olulised põhimõtted ja see on ka põhjus, miks me läheneme asjadele probleemide põhiselt. see tähendab, et kui me näeme, et äh, platvormidega tekib mingi probleem näiteks autoriõiguse baasilt, siis lahendame selle autoriõiguse reeglite põhiselt. kui tekib probleem, mis on seotud telekommunikatsioonisektoriga, siis lahendame selle telekommunikatsioonipaketi raames esimesed sammud selles suunas on juba astutud täna, tegime ettepaneku audiovisuaalsete meediateenuste direktiivi kohta. Online platvormid on osaks sellest direktiivist nüüdsest. Need põhimõtted, mida ma mainisin, kehtivad ka ringhäälinguteenuste kohta kus üha rohkem äh, mängivad samuti rolli äh, online plat-, äh, video nõudmiseni ja nõnda edasi. tänased reeglid peavad muutuma selleks, et arvestada uue reaalsusega. me peame hoolitsema selle eest, et kõik järgivad samu reegleid kuna selline lähenemine on väga hästi, senine lähenemine on väga hästi toiminud, ei ole vaja muuta päritolumaa põhimõtet. Äh, teenused ähm, äh, alluvad nendele reeglitele, äh, mis kehtivad riigis, kus neid teenuseid osutatakse. meie ettepanek muudab reklaamireeglid paindlikumaks ning edendavad meie jõupingutusi edendada Euroopa loomesektorit. samuti tugevdame alaealiste kaitset, kui nad tegutsevad online keskkonnas. tugevdame liikmesriikide meediat reguleerivate ametkondade rolli jään ootama tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga, et ühiselt saaksime need kaks väga olulist ettepanekute paketti tegelikkuseks muuta. Need on hädavajalikud selleks, et luua digitaalset ühtset turgu, mida Euroopal on vaja, sellist turgu, kus kõik eurooplased võidavad, aitäh! Grazie, commissario, ora passiamo suur tänu, härra volinik. ja nüüd edasi fraktsioonide esindajad saavad sõna ja Rahvapartei fraktsiooni nimel härra Schwab esimesena. president, asepresident, kallid kolleegid, kõigepealt volinik Ansip, Rahvapartei nimel palju õnne selle paketi puhul, meie leiame, et Euroopa Komisjon, vähemalt Euroopa Rahvapartei arvates on tõesti teinud need õiged sammud, mida oli vaja teha, aga samal ajal oli seejuures ettevaatlik. ettevaatlik just nendes küsimustes, kus tuleb natukene rohkem uurida, et olla kindel, et me tõesti teeme õigeid samme kõige tähtsamaks sammuks on see äh, asukohapõhise piirangu ettepanek, see on viimane valdkond, mille puhul Euroopa ettevõtted on nii-öelda uue niši sisse viinud Euroopas ja tarbijatel on sellega probleeme. Disneyland on siin parimaks näiteks Pariisist ja siin on tõesti väga palju erinevaid kohti, kus saab välja tuua, et meil on siseturu ühtsust vaja. jah, otse muidugi me teatud punktidega peame veel kriitiliselt tegelema, mõned ütlevad, et teatud valdkondades oleks võimalik ka rohkem saavutada, aga me tahame seda kujundada nii, et kõik Euroopa kodanikud sellest paketist lõppude lõpuks võidaksid härra volinik, te ütlesite, et platvormide puhul te horisontaalseid reegleid ei poolda, arvatavasti äh, Äh, sellepärast, et te sektoripõhised uuringud viisite läbi, aga see ei tähenda seda, et mitte midagi ei oleks vaja teha mis puudutab informatsioonikindlust, siis tegelikult äh, me oleme juba esimesed sammud, seadusloomelised sammud ära teinud ja te olete öelnud, et seal, kus vaja, kavatsete te veel ka sektoripõhiseid samme teha. meie Rahvapartei toetame teid selles, sest me usume, et äh, Euroopa ülene aus konkurents äh, online platvormide vahel nii Euroopast kui väljaspoolt Euroopast on vajalik selleks, et Euroopa siseturg koos viiesaja tar-, miljoni tarbijaga öö, äh, oleks äh, ka kasulik kõikide poolte jaoks ja sellepärast me parlamentaarselt tahame veel selle küsimusega tegeleda ja nõu pidada, aitäh! ma tänan ja nüüd sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel proua Gebhard. aitäh, härra president, härra volinik! aitäh selle eest, et meile esitlesite paketti ja neid meetmeid, eh, mida Euroopa Komisjon soovib ellu viia. võttis küll kaua aega, kaua tehtud kaunikene, nüüd on see meie ees, palju õnne teile ja kahe tuhande üheteistkümnendast aastast on Euroopa Parlament juba nõudnud selle küsimusega edasiminekut. ma arvan, et analoogses maailmas oleks olnud täiesti võimatu see, et ostja ei saa osta midagi poest sellepärast, et tema kodu on teises riigis, aga internetikaubanduses toimub seda ikka ja jälle ja tegelikult asukohapõhise piirkonna, piir, piiranguga lahendamisega tuleb see küsimus nüüd tõesti lõpuks ka kaotada, sest tõesti ei ole ju tähtis see, kas inimene elab õiges riigis või et tal on õiges riigis väljastatud krediitkaart, see on täiesti vastuvõetamatu siseturul, kus me tahame ju tegeleda inimeste murega, kus inimesed on meie tähelepanu kesksed, keskmes Te ütlesite, et te ei soovi horisontaalset lähenemist platvormide puhul. palju õnne teile selle puhul juba meie raportis jaanuarikuust äh, Euroopa Parlament ütles, et see oleks vale lähenemine, sellepärast et äh, platvormid on nii erinevad ja väga raske on pakkuda ühte lahendust kõigile meid, meil on siin väga spetsiifilised probleemid, neid tuleb ka eraldi ja sektoripõhiselt lahendada. see on õige lähenemine minu arvates ja niimoodi võime me seda tööd jätkata. veel üks asi, millega tuleb tegeleda ja loodan, et selle paketiga tehakse ka seda tarbijate heaks, nimelt meil on vaja rohkem läbipaistvust e-kaubanduses selleks, et kodanikel ei tõmmataks nahka üle kõrvade ainult sellepärast, et informatsioon ei ole läbipaistev või kuskil on peidetud lõivud või et näiteks tellingu lõpus, tellimise lõpus öeldakse alles, et vabandust, kuid kahjuks teie riiki me ei saa seda kaupa tarnida, sellepärast et näiteks postikulud on liiga kõrged ja järgmine küsimus, mis on samamoodi väga tähtis, just seesama tarnimine, tarnimine, toodete tarnimine tuleb äh, korraldada nii, et tõesti üle Euroopa igalt poolt on võimalik tellida ja kaupa vastu võtta. suur tänu ja nüüd äh, ECR fraktsiooni nimel härra Henkel härra volinik, äh, terve elu olen tegutsenud selles valdkonnas ja ikka ja jälle nägin, et ka selles tööstusvaldkonnas Euroopa muudkui jääb teistest maha. mäletate Euroopa arvutitootjaid, meil oli Siemens Prantsusmaal pool, Itaalial oli Vetti, ICL oli meil Hollandis, aga nüüd äh, tuleb kõik Ameerikast ja Aasiast. üheks põhjuseks on see, et meil ei ole ikka veel digitaalset äh, siseturgu, mis on praeguse komisjoni üheks kõige tähtsamaks projektiks ja komisjon ikka veel arvab, et me kannatame liiga palju Euroopa all, aga vot see on nüüd küll küsimus, kus meil oleks rohkem Euroopat vaja, sellepärast toetame teie ja teie kolleegide tööd, aitäh! E ja nüüd liberaalide fraktsiooni nimel proua Šarantsova. ma tänan ja tänan volinik, asepresident sellest, et tulite meile, aga ennekõike tänan teid nende uute seadusandlike eh, ettepanekute ja teatiste eest. jah, te tegutsete hästi, jätkake nii ja kindlasti tõugake tagant ka nõukogu, et seal tulemused tuleksid. Teie ettepanekud sellest nädalast on hea märk selle kohta, et komisjon võtab tõsiselt eh, seda, et Euroopa saaks juhtivaks digitaalseks revolutsioonis, aga mitte kõik eh, ettepanekud ei ole kõikidele võitu toonud, enamikele küll, aga mitte kõigile. digitaallepingute ettepanekut minu fraktsioon toetab, me tahame ka, et Refiti eh, kiiresti läbi viiksite samuti. nüüd, mis puudutab kaasaskantavatust, väga hea ettepanek teilt ja äh, ka kontrollisüsteem, et kasutajat jälgida, mitte ainult eh, ei vaata nad eh, sealt filme, me toetame tasakaalus teksti haldes ja õigustamata asukohapõhine piiramine ja diskrimineerimine eh, on samuti asjad, mille vastu võidelda. me tahame suuremat läbipaistvust ka Eh, saatiste kätte toimetamisel, me tahame ühtset siseturgu, mis tugineb usaluste, usaldusele ja eh, austusele kodanike ja ettevõtjate vahel. aga meil on vaja rohkem platvormide kohta ja sellega seonduva kohta. Eh, platvormi määratus on nii suur, et kogu internet pea kuulub selle alla. aga see tähendab seda, et võib tekkida ülereguleerimine ja seda tuleb vältida ma tänan nüüd vasakpoolsete fraktsiooni nimel härra De Jong. aitäh, härra president. komisjon soovib e-kaubanduse reegleid harmoniseerida ja seda lihtsamaks teha. see ei ole ebaloogiline kuid see tähendab seda, et konkreetseid probleeme tarbijate ja ettevõtete jaoks siiski alati ei lahendata. seal on väga palju näiteid. komisjon on öelnud, et VKE-del on väga raske välja paista näiteks Google'i otsingumootorites ja hinnavõrdlussüsteemides. ettevõtted maksavad selleks, et nende pakkumised oleks prioriteetsel kohal nendes platvormides ja tegelikult tarbija ei saa ülevaadet selle kohta, mida täpselt äh, pakutakse. VKE-del on probleeme ja komisjon peaks äh, nüüd, tahab edasi uurida, kas turg ise reguleerib seda. mina leian, et see on suurepäraseks võimaluseks, sellepärast et äh, me peame tagama kõikidele võrdsed võimalused. nii et siin on vaja rohkem ära teha. veel üks näide. praktiliseks probleemiks tarbijatel on näiteks kontserdipiletite kõrged hinnad. komisjon peab vaatama, millised need internetilehed on, mis pakuvad liiga kõrgete hindadega pileteid ja väga raske on siin läbipaistvust tagada ja sellepärast võib juhtuda, et suured, suurtel kontserdite piletid äh, näiteks korraldaja lehel on äh, välja müüdud, aga teised müüvad neid edasi väga kõrgete hindadega ja komisjon peaks ka selle probleemiga tegelema, aitäh. nüüd järgmisena Roheliste fraktsiooni nimel saab sõna proua Reeda. ma tänan, volinik. jah, see eh, asukohapõhise piiramise ettepanek, me oleme seda kaua oodanud, aga see pidanuks olema ikkagi auahnem, selged reeglid jah, kohaldatava õiguse reguleerimine, kohustus eh, teenust osutada, see on hea, aga samas ka probleemi tuum jääb ikkagi puudutamata. me, kui eh, me küsime tarbijatelt, mida nad arvavad asukohapõhisest piiramisest, nad ütlevad, et üks või teine video ei ole kättesaadav nende koduriigis. jah, aga videod jäävad määruses alt välja ja viimasel hetkel teisedki autorid kaitsevad õigusega seotud sisu on siit välja jäänud. Te ütlete jah, et copyright probleemid, nendega me tegeleme autoriõiguste äh, kaitse ettepanekus, aga need kaks asja on omavahel väga tihedalt seotud, eriti kui kõneks on videod. ja sellisel juhul ei ole autoriõiguste kaitsega mingit pistmist ja audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv, äh, äh, jah, te ütlete, peaks käsitlema videosid, mis ei kuulu autorikaitse alla. Te ütlete, jah, et kommertseesmärkidel on ju nii, et tihtipeale tahab lihtsalt Eh, teenusepakkuja rohkem raha saada ja mingit muud põhjendust sellel ei ole. ja tohi lasta tekkida regulatiivsetel lünkadel. tähtis on, et lõpeks asukohapõhine blokeerimine kõikjal Euroopas. nüüd ENF fraktsiooni nimel proua Kappel. aitäh, härra president, volinik Ansip, umbes aasta tagasi esitlesite esitlesite meile digitaalse siseturu strateegiat ja üheks tähtsaks punktiks oli seal tarbijate ja ettevõtete parem juurdepääs e-kaubandusele. Te rääkisite seal paremast piiriülesest e-kaubanduse reguleerimisest, te rääkisite seal miljarditest, mida on võimalik tarbijate jaoks kokku hoida, kui meil oleks paremini reguleeritud e-kaubandus. Te rääkisite seal ka sellest, et tooteid tarnitakse piiriüleselt ja et postikulusid tuleb vähendada ning kolmandaks te rääkisite seal geoblokeerimisest, asukohapõhisest piirangust ja ütlesite, et seal tuleb arvestada ka tarbijate huvidega ning rääkisite veel lõpetuseks ka sellest, et meil on vaja digitaalsele sisule paremat juurdepääsu. see täna esitatav pakett kohe kindlasti tagab parema tarbijakaitse e, e-kaubandus muutub lihtsamaks ja soodsamaks. kas tarbijad on rahul, kui nad online osted teevad, seda me veel praegu ei tea, aga ilmselgelt on näha, et olukord paraneb. ka usaldusväärsust suurendatakse, sellepärast et äh, petjate leheküljed võetakse maha ja kohe kindlasti on ka äh, liikmesriigid tänulikud, et te panite kahekümne protsendi määra audiovisuaalsele sisule paika, see on kohe kindlasti väga huvitav ettepanek ja riikide kultuurieelarved kohe kindlasti rõõmustavad selle üle, aitäh! järgmisena härra Karinš. suur tänu, härra volinik, mina oma öö, äh, kui ma mõtlen lapsepõlve peale, äh, siis Mm, tähendas, et kaupa ostmiseks minnakse poodi, vaadatakse seal ringi, eh, ostetakse ja siis minnakse koju. varem toimus ostmine just nii, aga loomulikult nüüd on elu muutunud mm, väga palju pärast seda, eriti tehnoloogia areng on olnud tormiline. täna on tihtipeale hoopis nii, et me mitte füüsiliselt ei lähe poodi ja ei ostle seal, vaid me istume arvuti ette, äh, kasutame oma äh, mobiiltelefoni või laptopi ja ostame kaupa internetist. ja kus siis tekivad probleemid? probleemid seisnevad selles, et kaubad ei ole meie läheduses, vaid kuskil kaugel Euroopas. ja näib, et tehnoloogia peaks lihtsustama seda protsessi meile, eh, ostmise protsessi hõlpsamaks muutma. aga väga palju on igasuguseid ettekirjutusi, mis on diskrimineerivad sõltub kõik sellest, kus asub müüja, millises riigis ja kus asub ostja, nii et me peame väga paljude aspektidega arvestama, nagu hinnad näiteks. kus keegi parasjagu asub ja nii edasi ja asukohapõhine piiramine on siin väga aktuaalne teema. meie digitaalne ühtne turg tuleb välja arendada nii, et et kõik toimuks nii nagu poes käies vanasti ma tänan, härra Karinš, järgmine on proua Toia. Eh, eh, erinevalt varasemast ajast eh, meie tänane areng tugineb elektroonilisele sidele ja energiale ja kui me tahame jätkusuutlikkust, siis me peame sellega arvestama, meile meeldib jah väga see digitaalne ühtne turg ja mida see kõik meile annab ja see on lihtsalt uus arhitektuur, uued õigused, uued eeskirjad, see on uus maailm, mis meie silme all areneb. Äh, jah, äh, piiramatu juurdepääs ühtsele turule on suur-suur samm edasi, loob tohutud võimalused kodanikele ja äriühingutele, ettevõtjatele ja tarbijatele ühteviisi. ja äh, digitaalõigused, tarbimisõigused, igasugused õigused on meil nüüd ja neid õigusi on nüüd võimalik piirata või, või toetada ja meie oleme sotsiaaldemokraatide fraktsioonis väga mures igasuguste muutuste pärast, mis käivad kaasas nende suurte murranguliste aegadega. me väga põhjalikult analüüsime eh, regulatsiooni me jah, tahame ju, et kõik protsessid oleksid riskivabad ja võimalikult eh, kiired, paindlikud ja et arvestataks kõigi õigustega, eh, sealhulgas ka eraelu puutumatusega, et oleks tagatud ohutus, turvalisus. tuleb isiku õigusi kaitsta kui ka gruppide isikuid kaitsta ja meie ei tohi unustada, ma olen tööstuskomisjonist ja sellepärast juhin tähelepanu, et me ei tohi unistada seda, et, et digitaalne maailm tungub kogu tootmisesse ja teenused ja tootmine segunevad omavahel. uued ärimudelid tekivad, uued tootmissuhted kujunevad ja meil on tööstus neli punkt null nüüd ja nii edasi Äh, aga ilma äh, infrastruktuurita meil õiget rairiba arengut tekkida ei saa. ning sageduste ümberjaotamine on samuti väga äh, aktuaalne teema. Telekom sektor saab priviligeeritult sagedusi. aga me ei tohi unustada ka inimest kõige selle juures. proua Toia, teil on sinise kaardi küsimus, palun, kas te olete valmis vastama? härra Džambovski tahab küsida. suur tänu. proua Toia, te rääkisite siin tööstusest ja tarbijatest, kas te ei leia, et äh, seegi on komisjoni äh, ülesanne neid küsimusi käsitleda, et tähtis on leida tasakaal tarbijate ja ettevõtjate huvide vahel ja ei tohi kummalegi suurt liigset koormat õlule panna. proua Toia. jah, ma viitasin sellele, sest ma arvan, et eh, Euroopa Komisjon ja meie siin parlamendis oleme ühel meelel. jah, digitaalne ühtne turg on meil, tööstus neli punkt null ja muudki meetmed eh, ja kõik see saadab ümberkujundusi, aga mitte kõik ei ole hõlmatud äh, välja pakutud õigusaktidega, ma lihtsalt viitasin sellele, millega tuleb edasi tegeleda. sest integreeritud turud äh, äh, jah, kasutavad nii energiat kui ka digitaalset suhtlust. suur tänu proua Ford, suur tänu, volinik, me peame töötama käsikäes Euroopas tagamaks, et ühtne turg ka sobiks digitaalsesse ajatusse. meil on vaja see kõik õigetele alustele panna ja me ei taha kuidagi kammitseda digitaalset majandust. nüüd asukohapõhine piiramine traditsioonilistel turgudel, me ei sunni jaemüüjaid avama oma öö, äh, poode kõigile kahe, kõigis kahekümne kaheksas riigis, aga nüüd eh, me tahame seda, et peetaks kinni eeskirjadest eh, kõigis kahekümne kaheksas riigis ja see on väga koormav. nii et me kardame nüüd, et väikesed poed ei lähegi enam online. suur tänu eh, platvormide puhul, et te astuksite sammukese tagasi kuristiku äärelt platvormid on midagi, mida tarbijad väga armastavad. jah, eh, mina tahaksin neid rohkem näha ja suuremat konkurentsi näha ja vastutuse küsimus, suured nõuded siin on väga koormavad just eh, idufirmadele ja meediateenused siingi. Eh, uus meedia on midagi, mida väga meie tarbijad armastavad, aga uus meedia on midagi muud kui traditsioonilise meediateenused ja meil on vaja eristada neid omavahel proua Kallas järgmisena aitäh, Thomas Edison on öeldud, et alati on, kui on võimalus midagi paremini teha, siis tuleb see võimalus leida ja ma arvan, et see tsitaat võtab väga hästi kokku ka digitaalse uuenduse seisu. me üritame asju teha paremini, leida uusi võimalusi probleemide lahendamiseks, puudutagu see keskkonda, mobiilsust, juurdepääsu kaupadele ja teenustele. digitaalse ühtse turu strateegia eesmärk on ka tõkete kõrvaldamine, nende tõkete kõrvaldamine, mida tihtipeale tekitavad vananenud õigusaktid õigusaktid või toimimistavad õigusaktide kaasajastamine on äärmiselt oluline selleks, et Euroopa saaks olla uuendavaks jõuks järgmise innovatsioonilaine ajal, mis on andmetepõhine, asukohapõhine piiramine. mul on kaks märkust. ma arvan, et me peame olema ambitsioonikad, tegelemaks põhjustega, miks ettevõtted kasutavad asukohapõhist piiramist, olgu siis jutt pakkide tarnest, tarbijakaitseõigusest, käibemaksust, autoriõigusest Äh, niikaua, kui on olemas põhjused asukohapõhiseks blokeerimiseks, äh, niikaua ettevõtted neid ka kasuta-, seda ka kasutavad. Äh, meie eesmärk on, et rohkem ettevõtteid hakkaks oma kaupu müüma online, me ei taha neid minema peletada, nii et, et meil on veel väga palju, mida teha ja siis veel transpordiga seotud teenused. mina tegelikult ei ole nõus selle väitega, et nemad peaksid olema sellest ettepanekust vabastatud või kõrvale jäetud Äh, veebilehekülgi kasutavad väga tihti kõik eurooplased ja väga tihti nad satuvad ähm, diskrimineerimise või asukohapõhise blokeerimise ohvriks. Äh, väga palju sõltub nende internetiaadressist äh, ma arvan, et selles valdkonnas saab veel väga palju ära teha ja kuna ühtse turu strateegia tähendab tõkete kõrvaldamist, siis jätkame sellel teel. aitäh, proua Kallas ja nüüd saab sõna proua Lopes-Bermejo. aitäh, president, eh, tahaksin eh, komisjonile meelde tuletada, et suurem osa Euroopa kodanikke on eh, mitte üksnes tarbijad, vaid ka töötajad ja inimestel peab olema korralik sissetulek selleks, et nad saaksid asju osta Äh, ühtset turgu tuleb vaadata tervikuna, on terve rida erinevaid sektoreid, kui asja terviklikult ei vaadata, siis äh, digitaliseerumine mõjutab äh, väga kahjulikult tööturgu, ma tuletan meelde näiteks pakenditööstust seda on üritatud muuta väga kasumlikuks ja see on väga negatiivselt mõjutanud postiteenuseid Teie ettepanekud äh, sisaldavad äh, mitmeid selliseid elemente, mis lähevad samas suunas ja seega ei ole kuidagi põhjendatud. Äh, Te ütlete, et me peaksime digitaalseid platvorme kohtlema kui uute teenuste pakkujaid, aga tegelikult pakuvad nad ju vanu teenuseid lihtsalt uues formaadis. autojuhi õigused on ju samad, olgu ta siis tavaline taksi, taksojuht või pakugu oma teenuseid Uberi kaudu me eh, tahame siin luua konkurentsi traditsioonilise ja digitaalse mudeli vahel, aga oluline on see, et digitaalsed teenused leiaksid aset samas regulatiivses raamistikus kui traditsioonilised teenused. sellist ettepanekut ootame meie komisjonilt. aitäh ja nüüd saab eh, sõna härra Raimond. aitäh, härra volinik, olen nõus eelkõnelejaga me peame seda küsimust laiemalt vaatama, on väga hea ja õige digitaalse siseturu jaoks strateegia välja töötada, aga meil on vaja ka digitaalset ühiskonda sinna juurde ja teie ettepanekus sellest jääb minu arvates vajaka ma olen ajakirjanik ja ka ülikoolis õpetan ajakirjaniku, ajakirjandustudengeid ja nemad on küsinud, mis on Euroopa suurimaks probleemiks. minu arvates on meil puudu Euroopa avalikkusest, meil on seda vaja Euroopa demokraatia ja ka ühiskonna jaoks. see asukohapõhise piirangu sisseviimine mängude jaoks, aga mitte videode jaoks, see tegelikult näitab, kuidas kogu see ettepanek on lähtunud turuvajadusest, mitte aga ühiskonna poliitilistest vajadustest ka uudiste loojate puhul tuleb väga selgelt välja, et uudiste tootmine on tähtsam kui mingid mängud, see on väga tähtis, et me reguleeriksime seda asja paremini ja vähemalt siiamaani ma ei näe, et seda oleks tehtud. volinik Oettinger on volinik niigi digitaalse majanduse kui ka ühiskonna äh, Äh, osas ja sellepärast tuleks see rohkem ühiskonda sisse kirjutada. ärge unustage, et siin on viissada miljonit eurooplast, keda ei saa vaadata mitte ainult tarbijatena, me ei saa tegeleda mitte ainult tarbijakaitsega, me peaksime neid vaatama kui kodanikke, valijaid, ühiskonna osalejaid ja sellepärast on vaja hoopis teistsugune pakett välja töötada. härra Raimond, teile on esitatud sinise kaardi küsimus, kas olete valmis sellele vastama? jah, palun, proua Jaakonsaari, teil on sõna. Äh, lugupeetud äh, president, äh, ma kuulasin härra Raimoni sõnavõttu suure huviga ja mulle tõesti avaldas see sõnavõtt suurt muljet, aga mul on üks küsimus, kas te olete mõelnud sellele, millisel moel demokraatia äh, ja õiglane konku-, konkurents, ajakirjandusvabadus, äh, mil moel oleks neid kõiki äh, vaja parandada tehniliste algori-, algoritmide abil, palun vastus. kas mikrofon toimib, küsib kõneleja. hästi väga raske on nüüd kohe sellele vastata, aga ma üritasin selgitada seda asukohapõhise piiranguga. kriteeriumiks peab olema see, et äh, me jõuaksime võimalikult paljude inimesteni, et me seda piirangut ei veaks sisse nii, et ettevõtted saaksid võimalikult palju kasumit teenida. me ei peaks lähtuma mitte ainult kommertshuvidest, ka aruteludes võrkude neutraalsuse üle rääkisime me sellest täpselt samamoodi poliitilised otsused on väga erinevad, äh, kui me mõtleme ainult ettevõtete maksimaalse kasumi peale või selle peale, kas me soovime võimalikult palju kommunikatsiooni tagada. me peaksime siin tegema valiku kursi osas ja ma arvan, et parlament peaks alati otsustama ühiskonna kasuks rohkem ja vabam kommunikatsioon meie kodanikele on see, mis peaks olema meie huvides. järgmisena saab sõna härra Schaffhauser lugupeetud volinik veel kord kõnelete te põhiliselt sellest, et turge tuleb avada. Neid tuleb piiramatult avada ja see tähendab, et Euroopa ja liikmesriigid satuvad veelgi rohkem välismaise mõjuvõimu alla Teil ei ole mitte mingisugust suveräänsuse strateegiat, isegi Euroopa suveräänsuse strateegiat. Te tahate, et välismaine tehnoloogia äh, domineeriks, nii et, et, et teie äh, strateegia teeb eurooplased veelgi Amazoni, Google'i, Facebooki ja teiste ohvriteks, kes töötavad Ameerika salateenistuste heaks, Ameerika ettevõtete heaks, meie ettevõtete vastu Äh, te rääkisite, et ähm, me oleme e-tehnoloogia osas maailmas äh, esikohal. jah, ähm, me Prantsusmaal, Saksamaal olime väga heas positsioonis kunagi, aga nüüd oleme välismaise konkurentsi tõttu pidanud äh, oma positsiooni loovutama Eh, Siemens on ka juba eh, Ameerika ja Hiina ettevõtetele alla jäämas, sellepärast et ei, kai-, ei kaitsta Euroopa turgu. Eh, nii nagu me kaitsesime oma riiklikke turge enne Euroopa reegleid. Hiina viib ellu suveräänset poliitikat, kaitseb oma ettevõtteid, Euroopa seda ei tee. jah, te räägite siin Euroopa pilve loomisest ja see on väga hea Äh, aga kas Euroopa kodanikud, Euroopa riigid saavad oma andmeid kaitsta, ma kardan, et teie liberaalne lähenemine toob kaasa kõige halvema Äh, te äh, müüte meid maha välismaistele ettevõtetele, teie digitaalne ühtne turg äh, ei oma mitte mingisugust tõelist strate-, alust. me jätame Euroopa jällegi tagaplaanile, me ei kaitse Euroopa turgu, me peaksime seda tegema nii, nagu teevad Hiina ja Venemaa. me pigem allume välismaisele võimule, komisjonil ei ole ambitsioone Eh, sest komisjonil ei ole ka mingit suveräänsust, komisjon on konkurentsi nimel hävita- ja avatuse nimel hävitanud need riigid, kel kunagi olid sellised ambitsioonid, ma mõtlen Prantsusmaale ja Saksamaale eh, on aeg eh, Euroopa Liidust lahtu, lahkuda ja luua teistsugune Euroopa, aitäh! härra Schaffhauser, teile on sinise kaardi küsimus, kas olete valmis sellele vastama? härra Hökmark, palun aitäh! ma kuulasin teie sõnavõttu, kus te rääkisite ülistavalt Venemaa äh, protektsionismist ja Venemaa majandusest. me väga hästi teame, et Venemaa majandus käib alla. sellepärast, et seal ei ole inspiratsiooni, ei ole konkurentsi, ei ole õigusriigi põhimõtteid kas te ütleksite meile, äh, kuidas teie arvates jõukus ja heaolu Venemaal siis arenevad, sest nagu ma aru saan, on Venemaa teie jaoks eeskujuks palun rääkige meile sellest protektsionistlikust seadusetusest, kapita-, röövkapitalistlikust turust, mis Venemaal valitseb. rääkige meile sellest ja rääkige meile sellest jõukusest, kuidas see venelased jõukamaks teeb. Nende elujärg on aastast aastasse halvenenud ja see on teie mudel ja see on häbiväärne. Teil on sõna, härra Šovan, kallis kolleeg Äh, te äh, karikateeri-, karikeerisite minu sõnavõttu. mida ma siis ütlesin? ma ütlesin, et näiteks selline turg nagu Hiina on suutnud ennast kaitsta Ameerika domineerimise eest tehnoloogia vallas, kuna nad on kaitsnud oma turgu. ma ütlesin täpselt samuti ja ma ei arva, et Venemaa oleks üks näide või eeskuju, aga Venemaa on suveräänne riik, kellel on olemas suveräänne strateegia ja Venemaa on suutnud kaitsta eh, teatud eh, mõjuvõimu tehnoloogilises valdkonnas oma ühiskonna ja oma tehnoloogia kujundamise valgus. meie ühiskonnal aga sellist suveräänsust ei ole ja sellest mul on kahju. ja quest, a proposito ausalt öelda, äh, mul on teile häid uudiseid